kui protokolli koostamiseni ei esitata protesti. siis olen ma saanud vastavalt komisjonilt ka oma arvamuse selle kohta ja see arvamus avaldatakse protokoll. vastavalt artiklile kakssada neli A kodukorras on see tõlgendusviis õige, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend 40 parlamendiliiget ei esita protesti. lõplik päevakorra projekt on teile